järgmise arutelu juurde, see on härra Pelleti raport, mis puudutab äh, liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi turu stabiilsusreservi ja annan raportöörile neljaks minutiks sõna, palun, härra Pellet. Ähm, suur tänu, lugupeetud esinejad, head kolleegid, lugupeetud volinik. täna vaatavad, mõtlevad kõik Kreeka kriisi peale, see on nii kiireloomuline, et kõik muu jääb kõrvale. samas aga kliimamuutus on midagi, mis ei saa oodata. me peame tõesti äh, äh, võitlema kasvuhoonegaaside äh, vastu nüüd, mis puudutab seda korrektsioonisüsteemi ja seda turustabiilsusreservi, siis tegemist on väga olulise sammuga selleks, et reformida Äh, heitkogustega kauplemise süsteemi, mis peaaegu vett vedama läks majanduskriisi ajal. me peame tagama selle, et on uus motivatsioon selleks, et investeerida energiatõhusatesse tegevustesse ja, ja heitkogustega võitlemise vastu. me peame tagama selle, et meil oleks neljakümneprotsendiline vähenemine kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. meie usaldusväärsus ja läbirääkimiste äh, kaal kliimakonverentsil Pariisis äh, selle aasta lõpus on saanud olulist hoogu tänu sellele esimesele sammule, mis me oleme astunud. see reform, mida me soovime heaks kiita, tähendab seda, et me võime Äh, kliimapoliitikas olla ambitsioonikad, mis käib käsikäes äh, tööhõive ja majanduskasvuga. me teame, et vähese süsinikusisaldusega majandusele üleminek on oluline investeering. paljud Euroopa ettevõtted peavad võitlema äh, konkurentidega väljaspool Euroopa Liitu, kes ei pea ostma CO2 kvoote seega on tõeline oht äh, süsinikulekke osas siin, me peame tagama selle, et et rahvusvahelist konkurentsivõimet võetakse arvesse. siin on olulisi erisusi Eh, mis on kokku lepitud ja on osa sellest eh, kokkuleppest, mis toetavad neid liikmesriike, kus SKT on Euroopa Liidu keskmisest madalam. siinkohal tahaksin viidata kolmele otsusele. esiteks erand, mis puudutab eh, tasuta lubatud heitkogusi, mis tagatakse nendele liikmesriigile. teiseks kahemiljardiline äh, fond äh, lisaks täiendavateks investeeringuteks nendeks ja kolmandaks solidaarsusmehhanism, äh, mille, kus tulu investeeritakse, jagatakse ümber nendesse riikidesse, kus sissetulek on madalam. tihtipeale selles arutelus aga ei viidata sellele. kui kõik läheb kava kohaselt, siis komisjon järgmisel nädalal härra Kanjete on selle eest vastutav volinik teeb uue ettepaneku juulikuuks, ähm, mis annab tagatise süsinikulekke vältimiseks ja me saame jätkata kasvuhoonegaaside vastu võitlemist. meil on vaja head tasakaalustatud ettepanekut, ma sooviksin tänada volinikku, volinik Anietet, tema vastavat peadirektoraati suurepärase koostöö eest, samuti sooviksin tänada Läti eesistujat ja ka saadikud, suursaadikud väga professionaalse äh, teema käsitluse eest. sooviksin tänada härra Gerbrandit, äh, Gerbrandit, äh, proua Küllonini, Lavia härra Dajanit, kõiki neid suurepärase koostöö eest, sest ilma nende töö toeta ei oleks me suutnud äh, seda raportit koostada, aitäh. ja nüüd saab sõna volinik äh, äh, Kaniete, palun, tere tulemast. suur tänu teile, proua president, lugupeetud daamid ja härrad. minu jaoks on väga meeldiv taas kord teie ette tulla ja rääkida turu stabiilsusreservist kui Äh, Euroopa Parlament äh, ratifitseerib kokkuleppe nõukoguga, muudab äh, see, muutub turu stabiilsusreserv lahutamatuks osas meie turust, see aga on meie Euroopa kliimapoliitika nurgakivi. samas aga viimastel aastatel on liigsed HKS-id ähm, turul tekitanud probleeme, mis ei ole võimaldanud piisavaid investeeringuid CO2 turule seega meie tegevus on seotud just sellega, et selline probleem selja taha jääks. loodame seega turu usaldust ähm, kogu süsteemi suurendada ning et viimast, järgnevatel aastatel näiteks ka hinnad tõusmise märke ning aitaks meil niimoodi emissioone tulevikus vähendada see äh, reserv äh, ei lase meil kaotada olulisi võimalusi selleks, et olla oma tegevuses äh, tõhusam. tahaksin tänada kõiki saadikuid nende tegevuse eest, eriti voliniku härra Velletit ning tema läbirääkimismeeskonda, samuti ka härra Dajanit ning ka variraportööre, kes olid, kes töötasid fraktsioonide nimel. meie tegevus aitab Eh, turu stabiilsusreservi eh, ettepanekul eh, intensiivselt edasi liikuda. kaks tuhat kakskümmend üks on aasta, mil esialgselt pakuti välja, et mil turu stabiilsusreserv peaks toimima hakkama. palutsite paljud saadikuid see kuupäev ettepoole tuua. kompromiss puudutas ka mitte eraldatud emissiooniõigusi ning eh, lubatud on ka seda, et, et äh, edasi lükatud emissioonid ei tule uuesti tagasi turule kahe tuhande kahekümne esimesel aastal. Äh, innovatsioon on üks minu jaoks olulisemaid küsimusi selle lepingu juures. see samuti leiab peegeldust olemasolevas kompromissis. praegusel praeguse süsteemi juures on viiskümmend miljonit kasutamata õigust ja see võib meie edasiliikumist tunduvalt pidurdada, samuti võib see tähendada suuremat sorti probleeme Euroopa eh, tööstuse jaoks. see, ta võetakse kindlasti arvesse missioonidega kauplemise edasise arutelul. see kõik peaks äh, kaasa tooma stabiilse turustabiilsusreservi äh, ning äh, peaks aitama tulevikus edasi aru, arendada heitkogustega kauplemisi süsteeme. oleme jõudnud hea kompromisstekstile, see aitab meil aga keskenduda kogu kauplemissüsteemi edasiarendamist aastatel kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend Eh, Euroopa Parlament on see, kes saab energiapoliitika väljaarendamisel kahe tuhande kolmekümnenda aastani eh, konkreetsete ettepanekutega osaldada ja eh, mina kavatsen omalt poolt oma lubadusi, oma kohustusi täita, kavatsen juulikuus esitada ettepaneku vastavalt kokkuleppele, mille vastavalt kokkuleppele, milleni jõuti ka valitsuste tasandil möödunud aasta oktoobris. see Eh, on oluline osa meie eh, tööst Euroopa eh, Energialiidu ülesehitamisel, mille eesmärgiks on samuti ju kliimamuutuste vähendamine enne kahe tuhande kolmekümnendat aastat. järgmisena saab sõna härra Tajani ITRE komisjonist. aitäh, eesistuja. sooviksin eelkõige tänada Ivo Peletit, raportööri, suurepärase töö eest, selle eest, et on suutnud selle teema käsitlemise lõpule viia. suur tänu ka volinikule koostöö eest. me suutsime leida hea tasakaalu keskkonna ja tööstuspoliitika vahel ning nägime ette põhjalikud meetmed, mis tagavad, et need lisakulud, mis ettevõtetele äh, tekivad, äh, äh, siis hüvitatakse. nüüd, mis puudutab süsinikdioksiidi leket, ja need viiskümmend miljonit, mis on ette nähtud ähm, heitkoguste jaoks, on vajalik äh, muidugi kliima kaitsmiseks, kuid on vaja leida hea kompromiss eelkõige kahes küsimuses. kui me vaatame tulevikku, siis me peame püüdma lubatud heitkoguste ühikute LHÜ-de arvu õigesti paika panema, võttes arvesse kulusid, mis äh, sellest tuleneb võib-olla on vaja siin teatavat vähendamise ette võtta, eelkõige tuleb arvesse võtta ohtu, et ettevõtted viivad oma peakorterid mujale. meil on vaja harmoneeritud lahendust Euroopa tasandil, praegune süsteem ei toimi ja viib konkurentsimoonutusteni liikmesriikide vahel, mis mõjutab negatiivselt, negatiivselt Euroopa tööstust. ma soovin, et Euroopa Komisjon võtaks kõike seda arvesse, et HKS-i eh, süsteemi läbivaatamisel me soovime muidugi saavutada oma ähm, eesmärgi, mis puudutab äh, heitkoguste vähendamist kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, kuid meil on ju lisaks veel teine eesmärk, nimelt et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ähm, moodustaks äh, tööstus teatava osa Euroopa SKP-st. kolleeg Liise, jah ähm,, proua asepresident, äh, head kolleegid äh,, hea volinik, suur tänu Ivo Peletile, suur tänu ka Joanile Viiale ning äh, Antonio Tajanile äh, suur tänu ka kõigile teistele, kes osalesid äh, meie töös. Äh, rahvapartei loomulikult äh, nõustub selle tekstiga ja hääletab homme selle poolt. volinik Hedegaardi ettepanek oli väga hea ja tema järeltulija Kaniete muutis selle koostöös meiega veelgi paremaks. see ettepanek, mis me, mis meie ees nüüd on, ma tahan öelda kõigile, kes äh, seda kritiseerivad ja ütlevad, et see ei ole piisav, et äh, oluline on see, et erinevalt algsest ettepanekust äh, need edasi lükatud LHÜ-d on nüüd ette nähtud mm, pidevalt reservi jääma ning need kvoodid, mida kahekümne, tuhande kahekümnendaks aastaks ei ole jagatud, jäävad samuti reservi. see on väga ambitsioonikas lähenemine, mis peab silmas kliimakaitset ja tagab selle, et heitkogustega kauplemine ka tulevikus toimib. samas me oleme näinud ette ka täpsustused, mis aitavad vältida süsinikdioksiidi leket. me ei soovi, et energiamahukas tööstus lahkuks, vaid me soovime, et uuendaks oma te tehnoloogiat, selleks on ka võrdluse alused ja selleks on mõeldud ka fond, mille parlament läbi surus kohati tohutu vastuseisu äh, vastu meie parlamendina soovime aidata tööstust äh, sel, selles äh, raskes küsimuses ja ma loodan, et, et tööstus ka võtab selle ulatatud abikäe vastu ja ei lükka tagasi neid ambitsioonikaid eesmärke. ma usun, et me peame jätkama sellel teel ja ka komisjon järgmisel nädalal oma ettepanekus, ma olen kindel, et see tuleb järgmisel nädalal, peaks ka ette nägema selle, et äh, meie keskkonnameetmed on ambitsioonikad, aga samas äh, jääb jätkuvalt võimalik äh, tööstuslik, jätkuvalt võimalikuks tööstuslik tootmine Euroopa Liidus. suur tänu! suur tänu, härra Kroote, palun! suur tänu, asepresident äh,, härra volinik, äh, hea Ivo, kõigepealt suur tänu hea koostöö eest. parlament on tõesti tegutsenud väga vastutustundlikult selle olulise teema juures, sest et heitkogustega kauplemise süsteem muutub turu stabiilsusreserviga äh,, mil, mille me siis äh, homme loodetavasti vastu võtame, meie fraktsioon ka hääletab selle poolt selle turu stabiilsusreserviga muutub süsteem lõpuks ometi paindlikuks, on võimalik pa-, ähm, paindlikult reageerida turu kõikumistele, varem oli see süsteem staatiline, see oli selline struktuurne probleem, mis oli sisse ehitatud süsteemi ja nüüd turu stabiilsusreserviga äh, siis see süsteem vastab äh, rohkem reaalsusele. ma arvan, et on väga hea, et kokku üks koma viis miljonit äh, kvooti on siis ette nähtud jääma reservi, et need ei ole enam turul ja ei tekita seal probleeme ja et äh, meil on nüüd realistlik hind ühe tonni süsinikdioksiidi kohta. selleks on vaja, et tehakse investeeringuid äh, kliimat säästvatesse tehnoloogiatesse, aga olulised on ka selged raamtingimused, äh, õiguslikud sätted neile, kes on valmis neid investeeringuid tegema. nii et oli viimane aeg äh, vastav äh, raamistik luua, nii et on väga oluline, et me selle loome, aga lisaks sellele peame ka saatma signaali ülejäänud maailmale ja ka COP kakskümmend üks konverentsile, et on võimalik ühelt poolt mõistlik tööstuspoliitika, nagu kolleeg äh, Dajanis kirjeldas, üheskoos kliima äh, Äh, poliitikaga ja keskkonnakaitsega. Need kaks asja ei välista üksteist ja sellepärast on mul väga hea meel ja ma kordan siin ennast, et me oleme niivõrd vastutustundlikult toiminud ja seal kõik ellu oleme viinud. Äh, üks väike tõrvatilk meepotis meie fraktsiooni jaoks on ähm, siis tähtaeg, aga mis teha, see ei saa takistuseks. Ähm, homme me hääletame poolt ja me saame olla äh, uhked ähm, selle üle, et Euroopa Liidu keskkonnapoliitika, aga tööstuspoliitika on sammukese edasi astunud ja volinik Anijete, ootame pärast seda teie ettepanekut, loodame, et see tuleb veel enne suve võib-olla saate midagi ka öelda selle kohta, ma küsisin härra Šeftšovitšilt ka komisjoni koosoleku selle kohta, ta ütles, et enne suvepausi ma küsisin, et mis aastal ja tema ütles, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja ma loodan, et nii see ka tõesti jääb veel sel aastal enne suve. suur tänu, kolleeg, ma palun, et te püüaksite kinni pidada oma kõne ajast, härra Tankan, palun Uh, lugupeetud president, suur tänu. heitkogustega kauplemise süsteem on juba mõnda aega olnud üks olulisemaid poliitikaid, aga samas ei ole seal olnud piisavalt hoogu ja au äh, härra Pelletile, kes on äh, suutnud äh, reformida sellist äh, poliitikat, mis ei toimi, aga mis on vajalik. väljakutsed mille, ning kompromissi saavutamine ei ole olnud lihtne see on loonud väga palju pingeid mitte ainult parlamendis, aga väga paljudes fraktsioonides. kaks tuhat üheksateist on õige algusaeg ja ma tean, milline oli see väljakutse seoses jaotamata äh, LHÜ-dega ja mul on väga hea meel, et need on nüüd kõrvale pandud, sest ilma selleta ei oleks see protsess äh, toiminud. ma tean, et me peame Äh, taaskord äh, peatselt äh, küsima endalt, kas see toimib, juhul kui me soovime, et see süsteem annaks tulemusi. ma tean, et kui me teeme valed otsused ja koormame oma suuremaid saastajaid, siis meie ees seisavad suured väljakutsed ja sellepärast on mul hea meel näha, et on äh, tegureid, mis mõjutavad äh, süsinikuleket, me peame seda arvesse võtma, sest me ei saa nõuda vähendamist ainult välistades äh, teatud tegevusi ja teatud tööstuse valdkonnas, mis on väga olulised meie ühiskonnale praegusel hetkel oleme me õiges olukorras, minu arvates teeme me ka suuri edusamme, kui me suudame toimiva HKS luua enne kliimakonverentsi Pariisis, jään ootama hääletust homme, minu arvates peaksime me toetama seda, tegemist on olulise sammuga edasi. aga tegemist on ainult ühe esimese sammuga, meil on vaja teha palju enam, kui me soovime väljakutsetega äh, toime tulla, suur tänu! suur tänu, kaks minutit, äh, härra Ferreira, palun Eh, e kolleegid, tahaksin tänada eh, raportööre ja variraportööre nende suurepärase töö eest selle raporti koostamisel. selle eh, instrumendi väljatöötamine on parim võimalus CO2 heitmete vähendamiseks turulitsentside küsimus ei ole eh, proportsionaalselt edasi arenenud. me peame liikuma puhta majanduse suunas, mitte vastupidi. see on äärmiselt oluline selleks, et praegust tasakaalustamatust eh, leevendada meil on vaja jõuda prognoositavama, stabiilsema, keskkonnasõbralikuma eh, turu poole, mis investeeriks eh, keskkonnasõbralike eh, tehnoloogiatesse nii et loodan, et kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal võetakse vastu ka toetus investeerimiseks teadusesse, et äh, välja töötada keskkonnasõbralikumad, puhtamad tehnoloogiad. praegune turustabiilsus, äh, reserv peab hakkama toimima enne komisjoni poolt välja pakutud kahe tuhande kahekümne esimest aastat, eelistatavalt juba enne kahe tuhande üheksateistkümnendat aastat. sooviksin ühtlasi tänada ka äh, selle eest, et Eh, reservi eh, lisatakse jaotamata LHÜ-d mm, eh, enne, kui need hakkavad turul hindu alla kiskuma. on oluline, et homme me selle raporti võtaks vastu, peame ütlema oma, oma partneritele, et Euroopa võtab kliimamuutuse vastast võitlust väga tõsiselt. härra volinik, ei saa unustada seda, et meil on vajadus Eh, siduvaks eh, kliimaleppeks maailma tasandil ning see peab olema ehm, eh, siduv kõigi jaoks ja peame selleni jõudma juba Pariisis. seega, härra volinik, tahaksin lõpetuseks teid tänada teie valmisolekut teha koostööd ja aidata meil kõigil eesmärke saavutada. kas te oleksite valmis kas te oleksite valmis vastama härra Ferreiralt sinise kaardi küsimusele, jah, palun, teil on kolmkümmend sekundit suur tänu teile, proua president. mina sooviksin härra Farialt küsida, te ütlesite, et see instrument oli üks olulisemaid selleks, et võidelda kliimamuutuste vastu. palun tooge meile üks näide selleks, selle kohta, kuidas see kahe turg on, heitmeturg on toiminud selleks, et heitmeid vähendada. Te ütlesite, et lõpphinda me ei tea, kuid öelge palun, millal see heitmeturg on suutnud vähe, kuidagigi CO2 heitmeid vähendada. teine küsimus, võttes arvesse, et kogu see mehhanism on läbi kukkunud ja kõnelejad katkestatakse. härra Faria, kolmkümmend sekundit. suur tänu selle küsimuse eest jällegi vasak, äärmusse vasakpoolsete seisukoht on selge selle, eh, eh, selle eh, instrumendi osas, see peab aitama meil vähendada CO2 heitmeid, võidelda kliimamuutuste vastu, ma ei saa aru, mida ma saaks teile muud öelda, me peame võitlema edasi, sest võitlus CO2 heitme tega käib eh, just nimelt läbi selle reservi, muud pole mul teile midagi öelda, suur tänu, saan, annan ta nüüd sõna proua Küllünenile. lugupeetud president, head kolleegid, eh, suured tänud raportöörile ja kolleegidele Äh, võtan sõna üsnagi vastuoluliste tunnetega, me elame olukorras, kus ambitsioonikad äh, eesmärkide puutumine ning äh, majanduse kriis on viinud olukordadeni, kus meil on LHÜ-sid üle ning see süsteem ei ole optimaalselt toiminud. praegusel hetkel oleme me jõudnud süsteemiga olukorda, kus me seda üritame muuta võib-olla ei ole see kõigi unistuste täitumine, arvestades eesmärke, mis meil oli, aga tegemist on sammuga edasi ja sellepärast näen, olen valmis selle, seda poolt hääletama homme, sest ma olen realist ja homme võib-olla isegi optimist, et pigem ma parandan vana, kui hakata täielikult aega panustama täiesti uute äh, eesmärkide leidmisele. tean, et minu fraktsioonis on palju liikmeid, kes ei leia, et tegemist oleks lahendusega selleks, et saada sobiliku lahenduse äh, süsteemi toimimiseks. ma loodan, et arutelu ei piirdu sellega, vaid loodetavasti leiame me lahendusi, kole-, kestatakse. poolteist minutit, härra Eichhardt, palun suur tänu, president, kõigepealt sooviksin tänada raportööri suurepärase tehtud töö eest. me kõik teame, kui keeruline on saavutada kompromissi HKS-i osas arutelu on alati väga lõbus täiskogul ja igal pool mujal, aga lõppude lõpuks ei õnnestu meil kompromissi saavutada, aga nüüd on raportööril see õnnestunud ja selle eest tuleb talle aplodeerida ja suur tänu ka suurepärase koostöö eest. rohelised saavad toetada seda kompromissi, me hääletame selle poolt, sest meie arvates on tegemist edusammuga võrreldes praegusega. aga töö alles algab, sest me teame, et nüüd meil on turustabiilsusreserv, aga meil on väga suur ülejääk ähm, äh, kasutamata äh, LHÜ-sid, mida me nendega teeme ja selles osas soovime komisjonilt ettepanekud loodetavasti järgmisel nädalal, sest komisjonis on samad küsimused, alati võtab aeg, kulub aega oodatust kauem, aga vaatame, kuhu jõuame. üks küsimus volinikule. me näeme uudistest et te muudate juba ühte ettepanekut, mis on olnud üsnagi edukas, mis puudutab neid jaotamata LHÜ-sid, mis suunatakse reservi, aga nüüd te näe-, olete ette näinud uues ettepanekus, et kakssada viiskümmend miljonit nendest läheks uude täiendavasse reservi ja seega olete kaks tuhat kolmkümmend eesmärkid vähendanud ja loodetavasti olen valesti aru saanud ja te korrigeerite mind, sest vastasel korral juba järgmisel nädalal hakkate Äh, vastu töötama praegustele saavutustele, aga ma loodan, et see nii ei lähe, suur tänu. suur tänu, proua Eevi, üks minut, palun. suur tänu, proua president. see on teine kord, kus me üritame kohandada instrumenti, mis ei toimi. HKS lähtub äh, naeruväärsetest eeldustest, väites, et suudetakse täita mingisuguseid eesmärke selle süsteemi kasutamisel. me peame tagama selle, et inimesed investeerivad uutesse tehnoloogiatesse, aga selle äh, toetusel nii ei lähe finantsspekulatsioon on lihtsalt see, mis selle tulemusel keskkonnakulul jällegi toimub. tegemist on pettusega, sest see ainult toetab maksudest kõrvalehoidumist. viis miljardit eurot on see, millest, mis juba hetkel kaalul on. Euroopa Kontrollikoda on äh, koostanud aruande, kus nad ütlevad, et äh, siin on mitmesuguseid äh, tegevusi, mida uuritakse. Need projektid ei ole moraalselt õigustatud, sest nad ekspluateerivad inimesi. Nendega ei saavutata see, ei täideta eesmärke. me peame käsitlema inimlikke aspekte, mitte keskenduma ainult rahastusele. kolleeg Tornano, palun üks minut suur tänu, äh, proua president. Euroopa Liit soovis näidata oma panustamist selleks, et austada Kyoto protokolli äh, sätteid. paika pannes turu, mis puudutab heitkogustega kauplemist, see mehhanism pidi looma, äh, tekitama olukorra, kus süsiniku hind suureneks ja muutuks meie majandus samas aga need sätted olid vastusolus reaalsusega. jällegi oleme näinud, kuidas olukord muutus. turustabiilsusreserv on jällegi üks ainult leevendusvahend selleks, et turu äh, mittetoimimist äh, parandada. kvootide süsteem ja heitkogustega kauplemise süsteem on, me oleme juba selles osas väga palju üritanud teha, aga samas, kui arenguriigid saastavad üha enam äh, ja jõuavad varsti äh, teistele riikidele järele. Kyoto äh, eesmärgid äh, ei ole sobivad ning seavad konkurentsi ohtu meie ettevõtetele. head kolleegid, see on tehnokraatide kätetegu, mis ei vii millegini. suur tänu, teil on sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis vastama? härra Ferreira soovib esitada sinise kaardi küsimuse, proua kas te olete valmis äh, sinise kaardi küsimusele vastama, jah? kolmkümmend sekundit, palun, härra Pereira. suur tänu, proua president, mul on küsimus äh, auväärsele kolleegile. kas te ei näe, et see, mida me üritame teha, on süsteemi toimima panna, me teame, et see ei ole olnud tõhus, see ei ole toiminud, aga me üritame seda toimima panna ja kui võrrelda tööstus teie koduriigis äh, ja teha, terasetööstus Rootsis, siis ma võin väita, võita, et Rootsi äh, oma on tõhusam, puhtam ja konkurentsivõimelisem. meil on täiendavad äh, CO2 heitmete maksud ja kas ei võiks sellest olukorrast midagi õppida? kolmkümmend sekundit palun vastamiseks, proua jah, aga kuidas kaitsta sellist süsteemi, kus kõige suuremad saastajad on USA ja Hiina? ja äh, nõuda siduvaid kohustusi meie tööstustelt ja kes satuvad halba ebaõiglasse olukorda. me peame olema realistlikud keskkonna aspektides ja arvesse võtma ka majanduslikke küsimusi, aitäh. üks minut, äh, härra Paltso, palun. aitäh, proua asepresident mis puudutab heitkogustega kauplemise süsteemi, siis algne eesmärk oli tõhusus, eesmärkide saavutamine, eesmärgiks oli siis, eesmärgid, mis olid seatud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ehm, ja see süsteemi muutmine muutus vajalikuks, sest me olime liialt ambitsioonikad kuigi Euroopa Liidu osakaal kõigist äh, heitmetest äh, üle kogu maailma on üsna väike. paljud ettevõtted on viinud läbi uuendusi, aga sellegipoolest on nad konkurentsivõimelised, nad peavad maksed sulgema, kümned tuhanded kaotavad ilma töökohad ja me peame hakkama Indiast erast äh, importima. kas see on tõesti see, mida me tahame? aitäh, kolleeg Levi ja pooleteiseks minutiks. suur tänu teile, härra volinik. sooviksin öelda ka härra minister, sest te samuti eh, olete andnud oma suure panuse sellesse, et see kokkuleppeni jõutakse, samuti siin Äh, täna ka e-, eesistujaid, sest nemad samuti on mänginud suurt rolli selles, et selles kontekstis kokkuleppeni jõuti. ma kuulasin siin arutelu, kus äh, praegust HKS-süsteemi äh, kritiseeriti, me kõik teadsime, et see pole täiuslik ja see tuleb üle vaadata, kuid tegemist on just nimelt süsteemi ülevaatamisega. praegu turne turu stabi-, turu stabiilsusreserv peaks aitama CO2 heitmeid viia sellisele tasandile, mis stiimu-, mis oleks stiimuliks ettevõtjatele, tööstusele ning mis aitaks puhast, puhtana hoida keskkonda. loodetavasti võetakse see kõigi fraktsioonide poolt homme siin vastu, kuid on üks aspekt, mida tuleb arvesse võtta, nimelt Ehm, ma räägin siin järelevalvesüsteemist, te oleksite, te lubasite, härra volinik, et te ehm, selle küsimusega tegelete, sest enne seda kui Pariisis toimub kliimakonverents, tuleb Euroopa poolt saada, saata tugev sõnum, et me oleme endiselt liidrid kliimamuutuse vastases võitluses ning sellega on seotud ka see reserv, mida me homme hääletame. loodetavasti on meil olemas piisavalt tahet selleks, et selle, seda tööd teha. nii suur tänu, poolteist minutit, proua Griffin. suur tänu teile, proua president, Euroopa HKS-süsteem äh, äh, on oluline, äh, tal on oluline roll selles, et võidelda kliimamuutuste vastu ning vähendada nelikümmend viis protsenti meie CO2 heitmeid, kuid samas praegune süsteem on vigane ning ta on tekitanud probleeme LHÜ-de eraldamisel. praegusel hetkel on väga oluline reageerida äh, Ähm, ja tuleb kasutusele võtta instrumente, mis vähendab CO2 äh, heitmeid ning äh, toetab puhaste tehnoloogiate kasutusele võtmist. meil on vaja prognoos, prognoositavust ja stabiilsust, et äh, oma kliimaeesmärkideni jõuda ning samas ka selleks, et garanteerida suurem stabiilsus meie tööstusele. mina usun et äh, turu stabiilsusreserv on õige vahend selleks, et turule stabiilsust tuua. selle, see on olnud sotsialistide seisukoht juba pikemat aega, et selline vahend tuleb võimalikult kiiresti kasutusele võtta. see tähendab seda, et lubatud heitkoduste ühikud tuleb reservi viia ähm, ületootlikkuse ajal ning ka kasutusele võtta siis, kui äh, on tegemist alapakkumisega. meil on vaja Eh, sellist reservi selleks, et oma kliimaeesmärkideni jõuda. meil on vaja sellist süsteemi, mis toetab meie tööstust ning aitab üle minna jätkusuutlikule rohelisele majandusele kogu Euroopas, mis eh, oleks eeskujuks teistele riikidele üle kogu maailma. meie eurooplastena oleme seda oma eh, rahvale, oma tööstusele, oma tulevastele põlvkondadele võlgu, aitäh! suur tänu, kas te oleksite nõus vastasema äh, Äh, sinise kaardi küsimusele härra Vardovskilt. jah, palun, teil on kolmkümmend sekundit küsimuse esitamiseks. ja kõnelejal ei ole mikrofoni. ma ei ole nõus sellise väitega. ma ei saa aru, miks äh, peaks heitme äh, hinnad olema nii kõrged kui võimalik. mõned riigid toimivad söe kasutuspõhiselt. kuidas teie kompenseeriksite tava, traditsioonilistele söepõhistele majandustele nende kaotusi, millist solidaarsust teie poolt oleks võimalik oodata, teil on kolmkümmend sekundit vastamiseks. suur tänu, mina e e esindan siin ähm, lood Inglismaani, nagu te teate, oli söetööstus meie piirkonnale väga oluline. tehnoloogia ja tööstus, me soovime ju kaitsta ja seda kaasajastades HKS eh, süsteemi eh, turustabiilsusreservi läbi. meil eh, on toetus teistelt liikmesriigidelt, et garanteerida, et praegune algatus kaitseb keskkonda, kaitseb vastavaid energialiike ja kaitseb ka meie tööstust. suur tänu! ning nüüd annan üheks minutiks sõna proua Višnevskale. suur tänu teile, proua president, volinik, kolleegid. ma olen turu stabiilsusreservi vastu. see võt-, võttis aluseks õigusliku aluse, mis on vale ning see peaks äh, saama ühehäälse toetusega nõukogu poolt. minu kodumaale oleks see äärmiselt kahjulik, minu kaasmaalastel oleks see väga kahjulik, Saksamaa, Belgia, Luksemburg, äh, neil on äh, suuremad heitmed isiku kohta kui meil turustabiilsusreserv tabab Poola rahvast väga valusalt, sest meie põhiline energia äh, äh, struktuur põhineb söele ning äh, samuti olen ma sellise kunstliku hinnakontrolli vastu. heitmed, krediit on odav, sest praegusel hetkel on Euroopas majanduskriis, mitte muul põhjusel. kas te oleksite nõus sinise kaardi küsimusele vastama? jah, loomulikult. Teil on sõna oma sinise kaardi küsimuse esitamiseks. suur tänu, proua asepresident. kuulasin seda sõnavõttu ja mul tekkis küsimus, kas on mingit selgitust sellele, et keegi on vastu sellele, et me näeme turuosana midagi väga olulisus, midagi väga olulist. kogu Euroopa peab kohanduma selle uue olukorraga. ja me ei näe siin mitte mingit võima-, võimalust äh, siin, et kellelgi erandeid tehakse. zasadami zawartymi w traktatach każdy kraj członkowski ma prawo do mm, vastavalt aluslepingutele on igal liikmesriigil õigus äh, otsustada, äh, millist energiamiksi ta kasutab, siin on oluline ka solidaarsuspõhimõte. palun mõelge selle peale, milline Eh, oluline roll on energiatarnel Poola tööstusele. Teie ettepanekud on aktsepteerimatud, need eh, tekitavad eh, suure lõhe arenenud Euroopa ja areneva Euroopa vahel. Um, härra Federle, aitäh, proua asepresident, kõigepealt suur tänu Herman Randil, kes ootamatutel põhjustel ei saa siin olla, suur äh, tänu ka minu poolt Ivo äh, Pelletile tehtud töö eest me saavutasime väga hea kompromissi. meie oleksime muidugi soovinud veelgi kaugemale minna, aga me tõesti tegime jõupingutusi, et äh, kõik, äh, et leida üksmeel. nii et ja me oleme siin ka näinud, kui raske on tegelikult sellist kokkulepet saavutada, nii et see on väga suur saavutus teiseks, mõned kolleegid on öelnud, et see on võimatu, me ajame tööstus Euroopast välja, aga me näeme, et Euroopas on endiselt tugev tööstus ja eelkõige just need, kes on juba teinud neid reforme, mis on vajalikud, et heitmeid vähendada. me näeme, et Hiina terasetööstusel läheb paremini kui meil ja ka tsemenditööstusel järgmisel nädalal, kui volinik Kanied ja tema kolleegid esitlevad ette EAS-i eh, reformi, siis see on meie võimalus luua uus konkurentsivõimelisem Euroopa tööstus. tänan, üheks minutiks on sõna eh, proua Konechnal. aitäh, suur tänu kõigile kolleegidele selle raporti eest, see on äärmiselt oluline, et, eh, et EAS-i süsteemi põhimõtteliselt muuta, et meil ei oleks LHÜ-de ülejäägi, kuid see süsteem on juba mitmeid kordi osutunud läbikukkumiseks ja ma olen muutunud üsna skeptiliseks HKS saab heitmeid vähendada ainult lühiajaliselt ning meil ei ole piisavalt seadusandlust, eriti majanduse äh, puhul, sest me ei ole veel saavutanud seda, et süsinikdioksiidi leket ei toimuks. meil on vaja kõige kõrgemal poliitilisel tasandil teha jõupingutusi ilma lepingut suhetada Ameerika Ühendriikide, Hiina ja Lõuna-Ameerika riikidega, ilma selliste siduvate kokkulepeteta ei ole see võimalik. me ei saa mõelda ainult HKS-i süsteemis, meil on vaja äh, siduvaid ähm, kokkuleppeid. aitäh, härra Erikson. aitäh, ma pean ütlema, et ka mina olen aeg-ajalt meeleheitega vaat-, vaatanud äh, seda heitkogustega kauplemise süsteemi liikmesriikidel ju pikka aega olid olemas instrumendid, aga see süsteem ei toiminud ja nüüd tulekski endalt küsida, miks. sellepärast on mul hea meel, et variraportööridel on õnnestunud jõuda kompromissile, mis tähendab, et me astume sammu edasi ja see komisjoni ettepanek oli ju ka üsna nõrk, nii et on väga oluline, et me jõudsime kokkuleppele ja ka parlament osales neis jõupingustuses. me ei tohi aga unustada, et sellest ei piisa, süsteem ei toimi ja sellisel kujul on vaja veelgi samme ette võtta ja ma loodan, et äh, olin ka nii ette, aga teised äh, õige pea äh, need sammud võtavad, et me saame öelda, et me võtame ka vastutuse Euroopa tasandil. aitäh ma tean, et soovite esitada sinise kaardi küsimuse, aga kui ma ei eksi, siis äh, äh, see kolleeg on juba sõna saanud ja kuna meil on väiksed ajaprobleemid, siis ma annan sõna äh, kolleeg Reedile, loodan teie mõistule suhtumisele. kolleeg president, raportöör toetab komisjoni ettepanekut äh, viia sisse äh, turustabiilsusreserv selle põhjal, et äh, see Ehm, võitleb kõikumistega turul ja pakub Euroopa tööstusettevõtetele eh, paremaid võimalusi, see ei ole tõsi ehm, sellised süsteemid nagu HKS, e seda LHÜ-de edasilükkamine ja nüüd turustabiilsusreserv on tegelikult põhjus, miks meie ettevõtetel äh, läheb halvasti. see mõte, et me saadame äh, ettevõtetele sõnumi, mis äh, viib parema energiatõhususeni ja heitkoguste vähendamine on näidanud ennast läbikukkumisena sellepärast see turu stabiilsusreservi loomine, sellega seoses paljud ei mõista, et äh, turu, turuprotsessid, mis vajavad pidevat reguleerimist, et äh, säilitada kõrged hinnad, on äh, iseenesest vastuolulised. oluline on hindade autonoomia, me ei tohiks äh, Äh, leppida süsinikdioksiidi le lekkega, töökohtade kadumisega, meie soovime uut äh, lähenemist, äh, mis tagaks konkurentsivõime. suur tänu, kolleegid, ähm, sinise kaardi küsimuste kohta, kuna meil on ajapiirangud, siis annan sõna ainult neile, kes veel ei ole sõna saanud, nii et kolleeg Jüling, te vist saate hiljem veel sõna, nii et vabandan, aga praegu ma teile sõna ei anna ja annan sõna järgmisele kõnele üheks minutiks, härra Stuuger voorzitter dank u wel. Eh, suur tänu proua president! euroopa liit on ebaõnn magnetiks meil on eh, sisserändajate probleem finantskriis ja nüüd ka ets kriis see ei ole toiminud varem see ei toimi praegu ja ei hakka ka tulevikus toimima sellest saavad kasu ainult eh, teistel mandritel asuvad inimesed näiteks hiina Euroopa Liit on lennupiletid muutmas nii kalliks, et äh, reisijad äh, kasutavad teisi äh, lennuoperaatoreid, kelle teenused on odavamad. Schipoli lennujaam Amsterdamis kannatab seetõttu. paljud inimesed Brüsselis äh, ei tee sellest väljagi. kui karm süsinikuleke aset leiab, siis peaks see aset leidma äh, nende bürokraatide äh, arvesse võttes. sinise kaardi küsimus teile, kas te olete valmis vastama sellele? härra Stuger, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? jaa, kolmkümmend sekundit palun küsimuseks. suur tänu härra Stugar äh, viitas siin sellele, et äh, LHÜ-de ülejääk on viinud äh, olukorra ebastabiilsuseni. kas te arvate, et ähm, turustabiilsuse reserv stabiliseerib turu lõppude lõpuks? voorzitter het enige aitäh, ainus asi, mida ma siin väidan, on see, et kõik, äh, mis siin kokku on unistatud, mõjub ainult ühtemoodi, ehk siis ainult destabiliseerib olukorda. Te näete seda, mis puudutab äh, koostööd äh, kõikides küsimustes, nii rände kui ka Kreeka küsimuses, kõik teemad, millega Euroopa Liit tegeleb, ebaõnnestub ja see kordub taas kord. ja sellest peaks aru saama. proua Kroossteed, palun poolteist minutit suur tänu, proua president. ma tahaksin õnnitleda raportööri sellest, et on saavutanud kokkulepe viiendal mail ja kõiki neid, kes on aidanud teda äh, äh, koostööd teha selleks, et julgustada, et ettevõtted investeeriksid äh, madala süsinikuheitega majandusse selleks, et tagada konkurentsivõime rahvusvahelisel tasandil. see reserv praegusel kujul võtab arvesse valdkond, sektorite esindajate huvid, kes, mis puudutab süsinikuleket ja ütleksin siinkohal härra volinikule, me oleme väga valvsad, me jälgime neid jõupingutusi direktiivi läbivaatamise jooksul, mis järgmisel nädalal avaldatakse teie enda poolt aga samas on mul üks mure, sest mõned ettevõtted on juba teinud väga suuri jõupingutusi, nad on vähendanud CO2 heitment äh, viiekümne protsendi võrra viie aasta jooksul ja nad teavad, et nad kaugemale minna ei saa, sest neil ei ole vajalikke tehnoloogiaid, nad on kõik jõupingutused teinud see, ja neilt nõuda veelgi enam äh, seaks nad suurtesse raskustesse, siinkohal pean äh, terasetööstust just silmas rahvapartei äh, soovib toetada innovatsioonifondi, äh, mis on kasulik, ma, mul on hea meel, et komisjon on plaaninud äh, viiskümmend miljonit eurot sellesse fondi lisada, sellest on küll vähe, aga vähemalt midagi on tehtud. tegemist on konkreetse vahendiga selleks, et toetada tulevikutehnoloogiaid, aitäh. poolteist minutit, proua Talli, palun suur tänu. ma sooviksin alustuseks tänada raportööri ja variraportööre, kes on selle teemaga tegelenud noore poja emana tahaksin, et mu poeg kasvaks siin kesk, puhtas keskkonnas ja samas oleks tal head äh, võimalused kvaliteetseks tööhõiveks Euroopa Liidus. see on see tasakaal, mida meil on vaja saavutada ja mille poole peaksin püüdlema. kümme aastat tagasi loodi äh, see süsteem, tegemist oli kõige olulisema vahendiga selleks, et kliimamuutustega võidelda. praegune süsteemi rakendamine aga ei anna meile soovitud mõju. teisest küljest äh, ühest küljest küll vähendasid heitgaasid, kuigi see võib tuleneda ka majanduskriisist, aga teisest küljest, et HKS ei ole suutnud tagada tugevat hinnasignaali selleks, et julgustada investeeringuid puhtamatesse energiaallikatesse. HKS ei toimi nii nagu vaja, suur ülejääk vajab tegutsemist ja reageerimist, selleks et süsteem oleks tõhusam, on meil vaja turustabiilsusreservi kasutada niipea kui võimalik, aga kindlasti mitte hiljem kui kaks tuhat üheksateist turustabiilsusreserv peaks tagama stabiilsuse ja äh, hinnavolatiilsust vältima, see peaks turule andma suur, tugeva äh, signaali ja toetama tööstusi ja äh, investeerimist puhtamatesse tehnoloogiatesse. HKS-i süsteemi ja edukus mõjutab otseselt neid gaaside mõju Euroopas ja kliimamuutusi, meil on vaja süsteemi, mis aitaks tõhusalt vähendada heiteid kulutõhusal määral, tagades ka konkurentsivõime. suur tänu, proua Kööling, üks minut palun suur tänu, proua president. HKS on poliitika ja instrument, mis ei ole täiuslik, aga samas on tegemist olulise instrumendiga, mis meil Euroopa Liidus on huvitav on see, et need, kes äh, kritiseerivad, on lihtsalt kritiseerinud, nad ei ole teinud omapoolseid konkreetseid ettepanekuid, kuidas oleks võimalik kasvuhoonegaase vä vähendada selle põhjal võib lihtsalt järeldada, et neid ei huvita kasvuhoonegaaside vähendamine ja paljudel juhtumitel tean, et nad väidavad, et mingisugust probleemi üleüldse ei ole väga kahju on, et selliseid väiteid veel julgetakse välja öelda, sest see on ähm, põhivoolu mõtlemisest väga kaugele kõrvale kalduv. tahaksin viidata ühele teemale, see puudutab süsinikuleket. me peame arvesse võtma tööstuse konkurentsivõimet see on kooskõlas meie kliimameetmetega ja seega on väga ärritav taaskord kuulda nende vastandumist me räägime süsini, vähese süsinikuheitega üleminek, alles eile härra Timmermans ütles siin, et Euroopa tööstuse tulevik on keskkonnasõbralikus tehnoloogias. selleks, selleni jõuda on meil vaja investeeringuid, mis on kasumlik ja meil peavad olema vahendid selleks, et edasi liikuda ja see muutus teha, aitäh. üks minut, proua Ernst. suur tänu. küsimus on selles, kas klaas on pooltühi või pooltäis mina arvan igal juhul, et on äärmiselt oluline öelda, et äh, klaas on pooltäis, on väga hea, et äh, midagi peab juhtuma, midagi juhtub ja me loodame, et äh, see hakkab toimuma juba kahe aasta pärast varem, kui komisjon ette nägi. on hea, et me loome paindliku süsteemi, aga siin tuleb läheneda ka äh, ettevaatlikkusega, ettevaatusega edasi lükatud LHÜ-d peavad tõesti jõudma turu stabiilsusreservi, see on pika võitluse tulemusega. küsimus on sellest, mis saab ülejäägiga turu stabiilsusreservis, miks kohe ei kustutata, seda me oleksime muidugi soovinud. see ei ole ka kuigi järjepidev, me peame tulevikus selle üle, sellest rääkima, sest et oluline on, et hind tõuseks, et tõepoolest äh, me näeksime ka mingit mõju ning et heitkogustega kauplemine tõepoolest aitaks kaasa meie kliimaeesmärkide saavutamisele, et klaas ei osutuks lõpuks siiski pooltühjaks. suur tänu! suur tänu, härra Helmer! lugupeetud proua president, Euroopas oleme me silmitsi konkurentsivõime kriisiga ja selle on tekitanud kõrged energiahinnad tehased pannakse kinni, töökohad kaovad, investeeringud äh, liiguvad Euroopast äh, täielikult välja ja ikkagi, proua president, meie siin kojas täna räägime poliitikast, mis on kujundatud selleks, et energia muutuks veelgi kõrge, äh, kallimaks, me peaksime rääkima sellest, kuidas energia hinda vähendada. kolleegid, mulle jääb mulje, et me soovime majanduslikku surma nagu kolleeg doktor Reed juba on öelnud, siis igasugune turumehhanism, niinimetatud mehhanism, mille alustuseks on äh, kehtestatud hind ja mida on vaja äh, pidevalt äh, reguleerida selleks, et selle hinnani jõuda, ei ole turumehhanism absoluutselt see on äärmuselt keerukas ja tõhus süsinikumaks, jätame jama ja kehtestame konkreetse mõistliku maksu või siis üldsegi maksu mitte. suur tänu, härra Pei, üks minut palun. kõnelejal pole mikrofoni Äh, proua president, on kõigi jaoks juba ilmselge, et HKS-süsteem äh, ei toimi, kuid selle asemel, et see uuesti üle vaadata, Schultzile südamest armsad tehnokraadid eri, eelistavad luua turustabiilses reservi, et seda vigast süsteemi äh, parandada ning ähm, see muidugi turu enesereguleerimisvõimet ei aita kuidagi parandada ja kokkuvõttes toob see kaasa uue kaudse maksu. see süsteem on kasulik ainult spekulantidele, kes ainsagi kõhkluseta kasutavad ära ehm, CO kahe ehm, ehm, heitmeid kasutamisvõimalust, et keskkonda reoskandada ning kindlasti need kõrge klassi petturid üritavad petuskeemides osaleda, mida väidetavalt on juba toimunud viie miljardi euro eest ITRE komisjonis äh, me aitasime tagasi lükata Dajani raporti ning te võite kindlad olla ka selle peale, et enne ENL äh, aitab ka Beleti äh, raporti tagasi lükata. järgmisena saab sõna härra Grzyb. reduktsioonisii emisji, mówimy od wielu długiego okresu czasu. me oleme rääkinud heitmete vähendamisest juba väga pikka aega HKS-süsteem on teatud edu saavutanud emissioonide vähendamisel, teame aga, et, et heitme, et hinnad on langenud. mina olin selle vastu et turustabiilsuse reserv kasutusele võetakse, sest see vähendab õiguskindlust, me teame, et turustabiilsusreserv pidi kasutusele võetama kahe tuhande kahekümne esimesel aastal, selles osas lepiti kokku möödunud sügisesel kliimakonverentsil. kahe tuhande kahekümne esimesel aastal pidi turustabiilsusreserv toimima hakkama ning võeti vastu ka otsus, mis eh, eh, tähendab seda, et jaotamata LHÜ-d eh, pannakse sellesse reservi, see aga õnnestab samuti õiguskindlust. paljud on ähm, olnud mured, et selle, mures sellepärast, et CO2 lekke ähm, küsimuses liiguvad otsuse langetusvõimalused Euroopas teistesse riikidesse, vaatame, mis toimub Pariisis, me ei taha, tohiks üle, üle vaadata või ümber muuta toimivat äh, süsteemi äh,. Garcia Perezid ei ole siin ja annan seega sõna järgmisena härra Tošinovskile. vážená paní předsedající vážený pane komisaři äh, proua president, proua volinik, arutelu selle kohta, kuidas hallat eh, heitkogustega kauplemise süsteemi on olnud väga keeruline arutelu parlamendis ja on kestnud väga pikka aega. mina olen üsna skeptiline selles osas, et me Ehm, litsentside süsteemi suudame stabiliseerida. tegemist on täiesti kunstliku süsteemiga kunstlikul turul. olen täiesti veendunud, et see ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik. sellega seoses tuleb ehm, administratiivseid sekkumisi ära hoida, mis on majanduslikult väga eh, kahtlase väärtusega. olen täiesti veendunud selles, et me ei tohiks niimoodi tegutseda, me peaksime eh, kasutama eh, tasuta signeeringuid ning eh, olen kindel, et praegune arutelu on selge näide sellest, et kogu emissioonisüsteem tuleb üle vaadata. järgmisena saab sõna härra Karinš. kallid kolleegid Euroopa Liit on, kui praegune kaubandusplokk on konkurentsis teistega, eriti Ameerika Ühendriikidega. esimene eeltingimus Ameerika Ühendriikides on hindade allaviimine. meie praegune eesmärk on aga eh, vähendada võimalikult CO2 heitmeid. õnnetuseks aga CO2 heitmeid vähendades me eh, energia hinna lükkame palju kõrgemaks, see teeb aga olukorra keerulisemaks meie tööstuse jaoks. meil on raske Ameerikaga konkureerida. seega pole vähimatki kahtlust, eh, tõestab seda ka teadus, et inimkonna jaoks on oluline CO2 heitmeid vähendada, et kliimamuutuse vastu võidelda. meie poliitikute jaoks aga on vaja olla äh, vastutustundlikud ka tööstuse konkurentsivõime pärast. niisiis, kui me nii, et me heitmeid vähendades ei muuda energiahindu nii kõrgeks, et tööstus muutub konkurentsivõimetuks. see tähendab seda, et meie tööstuse jaoks on vaja teatud erandeid, et me ei hakkaks eh, kokkuvõttes energiat importima järgmisena saab sõna härra Paulucci. suur tänu teile, proua president. pikk majanduskriis on nõrgendanud äh, ka HKS-süsteemi ning äh, kvootide hinnad on liialt madalad ja see madal hind ei too kaasa äh, ka ähm, majanduslikult, keskkondlikult äh, jätkusuutlik äh, majandusuuringute läbiviimist, äh, mis aitaks puhtama tehnoloogia välja töötada nii saaksime ähm, kõrgemate hindadega ka toetada tööstusel madalama süsinikuühilusega edasiseks äh, tootluseks. see on oluline äh, äh, kõigi Euroopa riikide jaoks. turustabiilsusreserv on vajalik meede, kuid sellest ei piisa. meil on vaja HKS süsteem üle, ümber vaadata, oleme teie pühendumust arvesse võtnud, meil on vaja seda süsteemi enne Pariisi konverentsi, annan nüüd sõna proua Sarvule, suur tänu kõigepealt sooviksin tänada raportööri ja variraportööre nende töö eest selles ähm, tundlikus valdkonnas. väga raske on saavutada tulemusi, mis rahuldaks kõiki liikmesriiki. meie äh, majandus on erinevas olukorras, tööstused samuti. minu kodumaal on Äh, meil on tuntav kokkupuude kõrge äh, CO2 hindadega seoses, seega tuleks mõelda kompensatsioonimehhanismi peale tööstuste avistamiseks, kes HKS äh, süsteemi kaudsete hindadega seoses on hätta jäänud, sellega, selle peale peaks mõtlema, kui vaadatakse see on oluline Euroopa Liidi, Liidu jaoks äh, võitluses kliimamuutustega. nii et äh, kui me äh, soovime kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke saavutada, siis tuleb seda arvesse võtta. suur tänu, järgmisena annan jõuame me vaba mikrofoni menetluse juurde, annan sõna viiele kolleegile. kõigepealt annan sõna Sean Kellyle, teil on üks minut. Eh, tegemist on väga olulise ettepanekuga ning eh, Ivo Pellet on teinud ära suure töö, ta on välja töötanud väga hea eh, eh, töö ning loodetavasti ka komisjon Ehm, teeb oma ettepaneku viieteistkümnendal juuni, juulil. ühest küljest me peaksime neljakümne viie protsendi võrra CO2 heitmeid vähendada kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, samas aga peame eh, tööstustoodangut, eh, eh, tööstusrolli SKP-st suurendama kahekümne protsendini, need eesmärgid või ei ole vastuolus, nad võivad teineteist vastupidi tagant aidata. ma arvan, et kui me suudame eh, selle kasutusele võtmise kuupäeva kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks eh, muuta, siis see võib olla eh, väga positiivne meie kõigi jaoks. suur tänu. järgmisena saab sõna Gilles Pagnon. härra president, volinik, kallid kolleegid, mina kui Euroopa Parlamendi raportöör sooviksin tänada härra volinik Anietet ning Äh, sooviksin tänada selle ettepaneku eest turustabiilsusreservi loomiseks, mida hääletame homme täiskogul. see aitab kvoodisüsteemi muuta ning aitab uuesti taastada äh, usaldus selle Euroopa instrumendi vastu, kuid samas äh, on meil vaja juba enne Pariisi konverentsi läbi viia tõeline HKS-süsteemi reform, meil on vaja äh, iseseisvat äh, CO2 turu äh, äh, kontrolliametit, mis kontrolliks CO2 heitmeid liikmesriikides Euroopa Liidus üldiselt vähendataks. me peame eelkõige suurendama oma rahvusvahelist usaldusväärsust ning see äh,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 on aeg heitkoguste kauplemissüsteemi reformida. praegu on tekkinud kaks miljardit ähm, kasutamata mm, heitkoguse ühikut, nii et meil on vaja nüüd uut süsteemi, et vähendada äh, kasvu hoonegaaside heitkoguseid ning äh, turustabiilsusreservist ei piisa süsteemi stabiliseerimiseks, kui me ei rahasta piisavalt investeeringuid alternatiivsetesse energiaallikatesse. kui me neisse energiaallikatesse ei investeeri, siis üleminek elujõulisesse süsteemi toimuda ei saa, aitäh. härra Kovtšitš, üks minut suur tänu. mul on väga hea meel eh, selle komisjoni ettepaneku eh, üle, see on samm edasi, see on samm õiges suunas, et eh, saavutada turustabiilsus, mis on väga vajalik et vast-, see vastuolu, mis justkui on ähm, olemas heitkoguste vähendamise ja samas tööstuse konkurentsivõime suurendamise vahel, on äh, vastuolu ainult esmapilgul, me peame äh, suurendama teaduse tegevust, innovatsiooni ning äh, see on juba ka osutunud äh, teatud määral edukaks me peame kasutama neid investeeringuid, mis on meil käeulatuses ja mis võimaldavad meie tööstuse süsinikusisaldust vähendada. me peaksime samuti kaaluma just Poola olukorrale kohandatud poliitika, sest et äh, Poolas on söetööstus äärmiselt oluline. suur tänu, härra Ferreira, üks minut palun. suur tänu, härra president, härra volinik. me räägime siin küsimustest, mida äh, heitekogustega kauplemissüsteemi pooldajad ei suuda sellele äh, ei suuda vastata, millised eelised on üldse sellisel süsteemil, millised äh, alternatiivid on olemas, ka sellest täna räägiti. CO2 turg on näidanud ennast ebatõhusana mõned suured äh, mõned ettevõtted, mille äikogused on väga suured, on ka tegelenud pettustega, tegemist on miljardite eurodega, et see näitab selgelt, et see süsteem on läbi kukkunud. selle süsteemis ei muudeta midagi, kõik läheb vanamoodi edasi meil on vaja rangemaid reegleid, mis puudutab keskkonnakaitset ja kliimakaitset ning ka sotsiaalseid äh, eeskirju. suur tänu ja volinik Anita, palun. Mr President, honorable members. härra president, austatud parlamendiliikmed, suur tänu teile kõigile selle arutelu eest me näeme, et me oleme saavutanud tasakaalus kompromissi ja nüüd on vaja vaadata tulevikku, võtta arvesse laiemat äh, konteksti, oleme saavutanud mm, oleme teinud suure edusammu HKS-i süsteemiga ja nüüd peame jätkama jõupingutusi, et äh, see süsteem saaks jätkuda ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. eelmisel aastal olin siin selleks, et rääkida, kuidas äh, me saame HKS-i kahe tuhande kolmekümnenda aasta järgsesse kliimakavasse. komisjonil on endiselt kavas esitada õigusloomne ettepanek selle, selle kohta, kuidas HKS-i reformida järgmisel nädalal, üheteistkümnendal juulil see on väga oluline osa meie töös Energialiidu loomisel ühisel kliimapoliitika kujundamisel, mis on Junckeri komisjoni jaoks väga oluline prioriteet. oktoobri, oktoobris kaks tuhat neliteist andsid Euroopa riigipeade valitsuse juhid meile ka juhtnöörid, millest me kinni peame. me peame jätkama tööstuste edasiarendamist, et tagada, et need sektorid, keda ähvardab süsinikuleke, oleksid kaitstud. teiseks äh, luuakse fond, äh, et et äh, aidata neid liikmesriike, mida heitkoguste vähendamine oluliselt äh, puudutab. Ehm, seejuures aga suurendatakse läbipaistvust. Mm, madala süsinikusisaldusega tööstuse alane äh, innovatsioon vajab samuti edasiarendamist vastavate projektide kaudu ma loodan, et meie tulevane ettepanek toob kaasa küll keeruka, kuid väga olulise arutelu. ma loodan meie hea koostöö jätkumisele. ma olen kindel, et me suudame turustabiilsuse reservi luua, me leiame hea kompromissi keskkonnakaitseks, tööstuse konkurentsivõime säilitamiseks ja Euroopa kodanike heaoluks. suur tänu! suur tänu ka teile ja nüüd annan sõna taas raportöörile Ivo Pelet, palun. Äh, äh, äh, suur tänu, härra president, suur tänu, härra volinik, head kolleegid, ma arvan, et võib öelda, et see ettepanek, mis läheb homme hääletamisele, ei ole täiuslik. see ei ole lihtsalt võimalik tihtipeale ju otsides parimat lahendust, heidetakse head lahendused kõrvale. aga see ettepanek kindlasti väärib meie koja toetust, see kujutab endast väga olulist edusammu kliimakaitse vallas. ja need, kes äh, siin kritiseerivad äh, seda äh, raportit, hea küll, ma ootan siis alternatiivseid ettepanekuid teilt, ma ei ole ühtegi sellist saanud nii et mulle tundub, et sellised äh, tühjad äh, kriitikasõnad ei ole kohased. ma loodan, et ma võtan vastu selle raporti. tihtipeale ei võeta arvesse seda, et on ette nähtud ka laialdased erandid ja uued algatused äh, selles raportis eelkõige neis riikides, Mm, kus siis skp on madalam või kus äh, näiteks söetööstus mängib olulist rolli, volinik ka ähm, mainis ühte erandit, mis äh, puudutab siis energiatööstuse äh, moderniseerimist. selle jaoks on nagu ka vastav fond, millest neid riike toetatakse. järgmisel nädalal on siis väga oluline järgmine samm, viieteistkümnendal juulil siis teatakse sellest ettepanekust ja äh, töö sellega ei ole veel lõppenud. me, kolleegid, me peaksime tõesti tegutsema mõeldes tulevikule ja me peaksime ette nägema ka teatavad tagatised energiamahukatele tööstustele, kelle puhul on oht süsinikulekkele. me peame tagama ka selle, et energiahinnad ei jääks tarbija kanda meil on vaja ühelt poolt kliimakaitset, samas on meil vaja ka töökohti ja majanduskasvu Euroopa Liidus ja see ei pruugi tingimata olla vastuolu. suur tänu! sellega on arutelu selle teema üle lõppenud, hääletus toimub homme. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. ja selleks on härra Fernandesi raport kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve volituskonnapoolseteks läbirääkimisteks